esitatakse, siis ei ole enam vajalik ka reforme läbi viia. ja e, moraalsed tagajärjed saavad olema hävituslikud, nii et meie oleme selle raporti vastu. suur tänu ja nüüd e, kolleeg Klute kuue nimel. jaa, tänke schön.